aitäh! aga mina ei palunud sõna, võib-olla on tekkinud väike segadus, mina sõna ei ole palunud. okei okay., it means uh, we can fin-. see tähendab seda, et me võime lõpetada selle päevakorrapunkti. ja järgmiseks punktiks meie päevakorras on härra Svensoni raport äh, Arengu soodustamine kaubanduse abil. ja esimeseks kõnelejaks ongi härra Svenson. ordförande aitäh, härra juhataja. rahvusvaheline kaubandus mängib äh, arenguriikide jaoks olulist rolli, see on ilmselge ja ma arvan, et selles osas oleme kõik ühel nõul. ja me teame ka, et äh, üleilmastumise kasud võivad tulla kasuks äh, ka arenguriikidele, nad peavad seda tegema ja see on ka meie missioon. see on meie vastutus, et tagada selle juhtumine Äh, siin on kindlasti head küljed, aga kindlasti ka riskid ja seetõttu on äärmiselt oluline, et äh, toimuks integreeritum rahvusvaheline kaubandus äh, arenguriikide suunast ning peame ka selle tagama kui selline vabakaubandus toimib, siis arenguriikide eesmärgiks peab olema areng. mõnikord on kaubandus ning abi vastuolus ja mõnikord isegi öeldakse, et peaks olema kaubandus, mitte abi, aga see on vale suhtumine, sest äh, vajalik on hoopis, et kaubandus ja abi käiksid käsikäes. nii et äh, Ehm, mõlemaid vaateid tuleb kaitsta ning me peame hoolitsema selle eest, et kaubanduskapatsiteet vaestes riikides paraneks, samas peame siiski ole-, vajalikuks ka arenguabi. Renata, ilmselt me kõik oleme nõus, et eh, tulevikus puudutab see ka rahu, nii seetõttu me ei saa seda teemat käsitlemata jätta me küll kasutame siin seda retoorikat, aga peame seda siiski rõhutama kõigis kontekstides. ning kaubandussuhted arenguriikidega nõuavad meiepoolselt, meie poolt siin Euroopa Liidus ka teistsugust suhtumist. kui, kui siis, kui me teeme seda võrdsete kaubanduspartneritega, me peame tagama, et need arenguriigid ei jääks toormaterjalidest äh, sõltuvaks. me peame nõustuma sellega, et nad saavad meiega võistelda võrdsetel alustel. ja see on selline missioon, millega me siin parlamendis tingimata just alati nõus ei ole, me tahame loomulikult kaitsta omaenda tööstust. Rõõta tahaksin öelda, et on äärmiselt oluline, et me jääksime kindlaks solidaarsusele ka oma praktilises töös ning oma kaubandussuhetes peame ka mõist-, mõistma, et kaubandussuhetes äh, saame me ka võidelda inimõiguste eest, me saame tagada selle, et lapstööjõudu ei kasutataks kuskil. ning me peame vaatama, et kaubandus oleks kasulik kogu elanikkonnale peame seda tegema nii palju kui võimalik, et sellest ei saaks kasu mitte ainult linnapiirkondade inimesed, see peab tulema kasuks ka maapiirkondade inimestele, naistele, lastele, kes tihtipeale vajavad erilist toetust ja abi. eriti just kaubanduspoliitika raames. tahaksin lühidalt äh, mainida ka arengupoliitikate ühtsust oleme siin võtnud endale kohutused, kõik meie poliitikad, põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika peavad panustama maaelu arengusse igal pool maailmas, ärgem unustagem seda oma praktilises poliitilises töös ja ärge tehkem nii, et seda mainitakse ainult siis, kui siin kojas on EET jõudnud mingisugune konkreetne raport. aitäh, härra Svensson, nüüd äh, vaba mikrofon esimeseks kõnelejaks on proua Pasescu. ühtne kaubanduspoliitika on instrument, mis, millest on kasu nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidu partneritele Äh, kaubandusega vähem arenenud riikidega peab Euroopa Liit edendama majand-, nende riikide majanduste mitmekesistamist ning nende integreerimist ülemaailmsesse turgu. seetõttu äh, peaksime me vältima piiranguid, mis moonutaksid kaubandust, selleks et vaesed riigid saaksid kasutada ära oma konkurentsieeliseid Äh, abi kaubanduse eest peaks äh, aitama arenguriike nende pingutustes edendada kohalikku kaubandust. samal ajal usun ma, et äärmiselt oluline on äh, edendada otseseid välisinvesteeringuid, nad on oluline faktor, millega tagada jätkusuutlik majanduskasv, nad edendavad ettevõtlikkust ning tehnoloogiat ning loovad töökohti, seetõttu nad on äärmiselt olulised arengut silmas pidades, aitäh! härra Nikolescu, palun. aitäh, härra juhataja, tahaksin tänada raportööri tema töö eest, aga usun, et äh, selle raportiga on teatud aspektides mindud liiga kaugele ning ma loodan, et homme hääletusel need aspektid ka e-, kõrvaldatakse. Äh, resolutsioon arutab seda, milline on ühtse põllumajanduspoliitika negatiivne mõju kaubandusele ja äh, arengule põllumajandusrahasid on Euroopas juba märkimisväärselt vähendatud ja minu arust me peaksime sellest teemast rääkides olema ettevaatlikumad, sest põllumajandus on muutumas eh, selliseks põhiliseks vaenlaseks, eh, sest eh, sellest tuleb liiga palju heitmeid või see toodab liiga palju või liiga vähe biokütuset. nii et olen, mul on reservatsioon lõigete kuus ja kakskümmend viis vastu. aitäh ja nüüd härra Ferreira härra juhataja, see debatt kaubanduse või e, arenguabi edendamine kaubanduse kaudu e, ei tohiks siis kahe silma vahele jätta deregulatsiooni küsimust maailmakaubanduses e, ning arvestades, peab arvestama, milline on selle mõju nendele riikidele. vabakaubandus on oluline, et see oleks võrdne, et Äh, mitmekesistuksid äh, õrnas olukorras majandused, äh, need riigid on väga sõltuvad toormaterjalidest, mis üha rohkem on välja, väljaspoolt tulijate kontrolli all. reguleeritud kaubandus, vastastikuses kaubanduses, arengukoostöö on olulised ning meil on vaja peamiselt just koostööd, lõuna-lõuna koostööd arengu jaoks, nii et konkreetsed riigid saaksid areneda õiglasel alusel. ning oluline on ka et igasugused äh, lepped, mis nende riikidega suured Euroopa Liidud, äh, Liidu riigid sõlmivad, need peaksid olema tasakaalus ja mitte eelistama rikkaid riike ning ettevõtteid. proua Morvai, palun. suur aitäh! Äh, rahvusvaheline kaubandus ja arenguriigid, siin kontekstis tahaksin ma küsida, milline on komisjoni ametlik arvamus ning mis on raportööri arvamus äh, selle kohta, äh, et meil on selline toidusuveräänsuse põhimõte, see on selline uue, värskelt välja arenev kollektiivne inimõigus kas te, teil on mingit suhtlust sel teemal ÜRO eriraportööriga eh, toiduküsimuste teemal just ja toidusuveräänsuse küsimuste teemal? eesmärgiks on, et eh, riikidel, kogukondadel on õigus toota omaenda toit ning kohalikud, kohalikel tarbijatel on siis ka vastav õigus eh, ligipääsule kohalikult toodetud Äh, tervislikule äh, värskele toidule, kas me peame kinni sellest äh, toidusuveräänsuse õigusest või mitte? ja nüüd härra Mikolašik, palun. suur aitäh, härra juhataja. leian, et rahvusvaheline kaubandus on üks tõhusamaid mooduseid, kuidas vaesusprobleemi lahendada ja alustada majanduskasvu riikides, mis hetkel võitlevad vaesustasemetega. Euroopa, kui Euroopa Liit eh, ei aitaks maailma vaesemaid osasid, siis eh, saaksid rikutud põhiväärtused, millele Euroopa Liit on ehitatud. üks otsesemaid moduseid, kuidas aidata neid, kes on kehvemas olukorras, on just kaubandus, aga kaubanduse kasutamine eh, selleks, sellega käivad kaasas ka teatud probleemid. raport mainib kahte neist, esiteks korruptsioon ja teiseks Äh, riikide, riikideüleste ettevõtete käitumine väljapoole Euroopa Liitu. Euroopa Liit ei saa endale lubada seda, et toetatakse korruptiivseid äh, režiime ja äripartnerite äh, hoolikas valik on tõhus moodus, kuidas korruptsiooniga võrrelda mujal ja ka rahvusvaheliste ettevõtete vastutusrikas käitumine on samuti teemaks, sest nad käituvad Euroopa Liidus teistmoodi, kui nad käituvad väljaspool. ja viimaseks härra Kelly, palun Äh, ei ole kahtlustki, et kaubandus on äärmiselt oluline kogu inimkonna majanduslikku heaolu silmas pidades ja siin Euroopa Parlamendis me kuuleme üha rohkem äh, maailma kaubanduse kohta ja seda iga nädal, eriti mis just puudutab vabakaubanduslepete väljaarendamist, äh, arvestades, et WTO-s mingit progressi ei toimu. enamik nendest kaubanduslepetest, minu arvates on nad aja jooksul üha paremad, sest komisjon on hakkama saanud varem kerkinud raskustega ning äh, saavutab edu ning äh, kindlasti on sellest kasu ka teistele riikidele, kellega me tegeleme, eriti just, äh, nagu siin on mainitud, poliitilist olukorda nendes riikides, ei saa toetada korruptsiooni, rahvusvaheliste ettevõtete halba käitumist ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes me oleme saavutamas vaikselt edu ja põllumajanduse puhul oleks nende olukord, nendes olukordades äärmiselt oluliseks just järelevalveklauslid. aitäh ja nüüd lõpetuseks äh, annan sõna proua volinikule. aitäh, komisjoni nimel tahaksin tänada TV Komisjoni eest, eriti raportööri härra Svenssonit äh, selle raporti eest Eh, minu kolleeg, volinik De Hüht eh, kahetseb seda, et ei saa täna siin olla, et arutada teie kauba te,, teiega kaubanduskasvu ja arengu teatist ja ta kindlasti öö, eh, on võtnud endale kohustuse poliitilised eesmärgid, terve rida neist täita hetkemandaadi ajal. eriti on tähelepanu pööratud sellele, et meil oleks mitmepoolne kaubanduse edendamine ning äh, üleüldine Euroopa algatus äh, vastutusvõimelise mineraalide äh, allikate kohta. tahaksin rõhutada teemasid, mida see raport tõstatas, kus me kindlasti oleme ühel nõul. esiteks, positiivne panustamine, positiivne panus, mis on kaubandusel investeeringutel arengusse ning majanduskasvu, nagu teates ütleb ükski riik ei ole saavutanud pikaajalist majanduskasvu ilma kaubandusele avatud olemiseta ning vastavate poliitikatega, mis sellega kaasas käivad, ning vastavate valitsussüsteemideta. see on selge näide, eh, kuidas eh, poliitikad arengu saavutamiseks on kooskõlas ja see on meie arvates äärmiselt oluline. teiseks, eh, kaubanduspoliitikas on väga palju osapooli see, mida Euroopa Liit maja-, kaubanduslepetega teeb, on, et luuakse pikaajaline etteennustatav õiguslik raamistik, mis võimaldab mõlemal pool eh, ettevõtetel teha koostööd jätkusuutlikult. Need kokkulepped on äärmiselt mõjuvõimsad vahendid ning nendega käivad kaasas suured ootused. ja sellisena on see väga positiivne, aga loomulikult kaubanduskokkulepe ise ja üksinda ei suuda lahendada kõiki probleeme, mis välissuhetes oluliseks peetakse aga ta loob institutsioonid, mis saaksid jälgida rakendamist ning raamistikku ümber kujundada, kus see vajalikuks peaks osutuma. ja kõik osapooled, kõikidel osapooltel on roll mängida, valitsustel, tolliametnikel, ettevõtetel, tarbijatel ja huvitatud kodanikel. Äh, proua Marvai küsis toidu solidaarsuse kohta seda arutatakse äh, WTO Äh, ministrite kohtumisel Balil selle aasta lõpus. komisjon osaleb nendel läbirääkimistel, aga me leiame, et äh, komisjonil äh, on tunduvalt paremini õnnestunud asju ajada, kui raport seda mainib. esiteks, Euroopa kaubanduspoliitikal on selged arengueesmärgid. meie kaubanduspakkumised on suunatud vastavate riikide iseloomujoontele, näiteks kaubanduskokku Äh, äh, lepe Koreaga on üks, aga Lõuna-Ameerikaga sõlmitud leping ei ole samasugune. nii et see on konkreetselt kujundatud vastavalt regioonile. komisjon on üle vaadanud GSP skeemi selleks, et äh, tuua siia sisse asjaolu, et maailm on seitsmekümnendatest alates muutunud ja me tahame keskenduda selle kava nendele riikidele, kellel on arengu mõistes just kõige rohkem abi vaja. number kaks see puudutab sama palju ka majanduspartnerluslepinguid, meie pakkumised on paindlikud, lahkesed ning kohtlevad partnereid majandustele, majandustena, kellel on võimekus kasvada ja edu saavutada. me oleme saavutanud edu ka regionaalsetes läbirääkimistes ning me tahame äh, kõige edasijõudnumad läbirääkimised äh, ühele poole saada enne komisjoni mandaadi lõppu Ähm, volinikuna, kes vastas, vastutab digitaalmajanduse eest, äh, saan ma öelda, et Aafrika äh, kontinendina on mobiilitehnoloogia kasutusele võtnud nii, et sellest on selget innovatiivset kasu kõikidele inimestele. see on see Aafrika, mis, äh, millele mõtleme kui oma partnerile ja nüüd inimõiguste puhul tahaksin teile meenutada, et Euroopa Liidu kaubanduspoliitika mm, viiakse läbi niimoodi, et täielikult peetakse kinni Euroopa Liidu äh, välistegevuse põhimõtetest ning eesmärkidest. aitäh, proua volinik. ja äh, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist.